Pan Przewodniczący! Dzień dobry. Otwieram posiedzenie. Tere hommikust, mu daamid ja härrad. Käesolevaga avan istungi. Enne kui tuleme päevakorra esimese päev punkti juurde, tahaksin teha väikese avalduse kirjalik deklaratsioon